ready, colleagues? head kolleegid, kas oleme valmis alustama? Do we? Yes, I already. Please take your seats. võtke palun istet. ja alustame meie pärastlõunase koosolekuga täna pärastlõunal on meie põhiülesanne hääletada. pärast hommikusi arutelusid nüüd siis hääletame. kõik kõikidel on kaasas hääletuskaardid, loodan, ütleb esinaine. ja alustame hääletust siis äh, raportist Ühissätted Euroopa fondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega. nagu ma juba meie erakorralisel kohtumisel kolmandal septembril ütlesin, et äh, komisjon on võtnud vastu õigusliku ettepaneku selleks, et äh, ühissätete määrust muuta ja lubada erakordseid meetmeid Kreeka aitamiseks. volinik meie erakorralise kohtumise ajal äh, tegi ettepaneku äh, ja kandis meile ette ning meie äh, võtsime põhimõttelise otsuse vastu, mida kõik fraktsioonid toetasid. vastavalt sellele otsusele me toetasime lihtsustatud menetlust artikkel seitsekümmend viiskümmend lõige üks kodukorra järgi me võisime äh, ainult äh, põhimõttelise otsuse võtta vastu kolmandal septembril, sellepärast et president ei saanud ametlikult äh, suunata seda ettepanekut meie komisjoni ette enne, kui täiskogu seitsmendal detsembril, septembril aset leidis. aga nüüd oleme me saanud viite selle kohta kolmelt komisjonilt, on, kes on palunud meie arvamust, nimelt eelarve, tööhõive ja kalanduskomisjon Äh, kõik nad on selle äh, avalduse teinud äh, ning sellele on järgunud, järgnenud lihtsustusmenetlust. lõpuks eile sain ma kirja Koreperi esimehelt kinnitades, et ka nõukogu on otsustanud komisjoni ettepaneku ilma muudatusteta vastu võtta. ma tahaksin teile nüüd formaalselt teatada meie otsust rakendada reeglit viiskümmend lõige üks, nii et me saame meie komisjoni poolt äh, oktoobri esimesel täiskogul äh, kiita heaks äh, komisjoni raporti ja komisjoni ettepaneku muutumata kulult, kujul. kas toetate seda? toetate, selge, suur tänu. see otsus on siis tehtud. kas formaalselt sekretäriadile sellest piisab, küsis esinaine. formaalselt jah. pean küsima, kas on vastuväiteid ei ole. ja üks erapooletu hääl, nii nagu eelmine kord, selge. suur tänu. nüüd jätkame. meie järgmine päevakorrapunkt, mis on härra Blanco Lopesi raport Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid usaldusväärne majandusjuhtimine ning ühissätete määruse artikli kakskümmend kolm rakendamise suunised. Teil on olemas hääletusnimekirjad ja alustame kompromissidega. kompromiss kakskümmend, lõige kakskümmend üks. kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. edasi eelarvekomisjoni ettepanek üks, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, lõige üks, kohta, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend kaheksa, esimene osa We just adopted compromise five. võtsime vastu kompromissi viis, ütleb äh, esinaine, langeb ära järgmine ja võtame kolmkümmend kaheksa esimene osa hääletamisele. esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. ja kompromiss kuus. kes on poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. jätkame kompromissiga kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kolm suulise muudatusettepanekuga koos. kas on keegi selle suulise muudatusettepaneku vastu? ei, siis muudatusettepanek viiskümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. viiskümmend kuus, poolt? vastu. erapooletud? tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss viiskümmend üheksa. esinaine vabandab, ütleb, et muudatusettepanek viiskümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud edasi muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme. see on osade kaupa hääletus, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. eelarvekomisjoni ettepanek neli. kes on selle poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kompromiss kaksteist edasi, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaheksakümmend üks, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga palun kontrollime elektrooniliselt. kontrollime elektrooniliselt kaheksakümmend kahte, palun. hääletamine on alanud. Does it work? The vote is open. The, the vote is open. Vote now. okei okay.. hääletamine on lõppenud. on tagasi lükatud kompromiss kolmteist järgmisena. kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi võtame kompromiss neliteist. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame kompromiss kuusteist. kes on poolt, vastu, erapooletud kompromiss kakskümmend kaks. kes on poolt, kes vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss üheksateist, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuus, kes on poolt, kes vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmteist. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. edasi seitsmes ettepanek tööhõivekomisjonilt. kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek sada kuusteist kes on selle poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek sada seitseteist, kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarvekomisjoni ettepanek number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, võime kontrollida. esinaine vabandab siiski, ütleb, et kontrollime eelarvekomisjoni ettepanekut üheksa. elektrooniline hääletus, mis on alanud? hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud sotsialistide fraktsiooni üks hääl on meil üle. nii et kontrollige täpselt, kes teil hääletavad. edasi, see ettepanek üheksa siis eelarvekomisjonilt on tagasi lükatud. muudatusettepanek üks edasi, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun. kolmteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud We, we have more members of EPP voting. One more. üks eh, Rahvapartei hääl on üle. Okay, please, please check. Let, let us. nii et palun kontrollige üle ja kordame palun hääletust. hääletamine on alanud. muudatusettepanek kolmteist. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. One, one person. Compromise, compromise. kompromiss kaks. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kakskümmend neli poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kakskümmend kuus. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd äh, lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletamine on alanud. okei okay., is it open or not? The vote is open now. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud I don't need to. Okay, congratulations, Mr. Lopez. Yeah, thank you. Thank you, Carla. Thank you very much. Uh, the next kolleegid, järgmine raport on äh, härra Ruas uh, raport ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia äh,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 kas keegi on sellele vastu? ei. nii et äh, üheksakümnes äh, suuliselt muudetult poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kolm üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud moment. So we, we do not need to see on kehtetu hääletus, ütleb proua esimees ja seega kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek ükssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist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 kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaheksa on tagasi võetud ja siis sada üheksakümmend, palun, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd tulevad hääletusele põhjenduspunktid ja muudatused, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, põhjenduspunkt A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa kaheksa on keeleline, jäi hääleta, muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, põhjenduspunkt B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, jällegi keeleline parandus, seega kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neljas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, raporti eelnõu lõpphääletusele elektrooniline hääletus hääletus on avatud. hääletus on suletud. hääletus on veel lahti. ja nüüd suletud härra Rões, suur tänu, õnnitlused teile. järgmisena hääletusele Euroopa poolaasta rakendamine kahe tuhande viieteistkümnenda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta prioriteetide rakendamine. Ähm, Iskra Mihhailova on äh, raportöör, hääletusnimekiri on lühike ja alustagem kõige algusest, muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks, eelmine mm, langeb ära, sellepärast et eelmine võeti vastu. nii et muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm langeb ära nüüd siis kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, siis elektrooniline hääletus. hääletus on avatud. hääletage palun. hääletasite? Äh, see on suletud. ja see on vastu võetud. suur tänu. nii, läheme edasi, kolleegid. We continue with the general budget of the European Union kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastat, kõik äh, osad. see äh, on arvamus, mille koostas proua Spiraki. alustame kompromiss äh, ühega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Lähme järgmise muudatusettepaneku kuus juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. kontrollime elektrooniliselt muudatus üksteist. hääletus on alanud, palun hääletage. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud seitseteist. lõpetame tänase kohtumise. pean teile meelde tuletama, et teieni on jõudnud äh, koordinaatorite kohtumise ülevaade. kas me võtame need vastu? tundub, et jah, aitäh. kas kellelgi on muid küsimusi meiega jagada? ei järgmine kord kohtume viieteistkümnendal oktoobril kell üheksa. ma tahaksin tänada ka tõlke, ütleb proua esinaine väga lahkelt. suur tänu ka kõigile teile, kallid saadikud ja istung on lõppenud.